ettepaneku, et see heaks kiidetakse, kellelgi midagi selle kohta ütelda ei ole, seega on mandaat heaks kiidetud ning me läheme edasi hääletusega ning alustame härra Sihka raportiga kohtualus ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise tsiviil- ja kaubandusasjade raport. nimeline hääletus, hääletus on alanud. meil on nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. ja nüüd Mulderi raport. see puudutab lõhkeainete, lähteainete turustamist ja kasutamist. jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus lõppes. seega vastu võetud. nüüd Rott-Perendi raport. see Äh, puudutab ajutisi ja erimeetmeid Euroopa Liidu ametnike ajutiste teenuste jaoks Horvaatiast. kas keegi soovib sõna? härra Landsbergis, palun. Äh, me võtsime teadmiseks äh, härra Landsbergis teie soovi ja nüüd nimeline hääletus Rott Berendi raporti üle, hääletus algas. hääletus lõppes seega vastu võetud. järgmine on Rosbachi raport, see puudutab Euroopa Liidu ühinemisprotokolliga, millega käsitletakse Vahemere kaitset, kes on poolt? tänan vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Kristenseni raport eh, puudutab eh, kalapüügivõimalusi eh, Euroopa Liit, Taani ja Gröönimaa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. seega vastu võetud. järgmine on Kassiini raport. see äh, puudutab liikmesriigis elavate, kuid kodakondsuseta kodanikuõigusi, nimeline hääletus hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd Colin Langeni raport tarbija krediidilepinguid käsitleva direktiivi ülevõtmise kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd proua Jaslovetska raport sotsiaalinvesteeringute kokkuleppe kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Povee raport põllumajandustoodete edendamise ja teavitamise kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Kallo raport edasimüügiõiguse direktiivi rakendamise kohta, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd Guerrero Solomi, Salomi raport kodukorra artikli seitsekümmend muutmise kohta. raportöör ma tänan, proua president, ma teen väga lühidalt, ma tahan kasutada seda võimalust ja tänada kõiki vararaportööre ja koordinaatoreid AFCO komisjonis, kes on kannatlikult minuga koostööd teinud selle raske eh, reformi ettepaneku kallal ja ma tahan juhtida tähelepanu eh, sellele, et selle artikli muutmine jõustub peaks jõustuma kümnendal detsembril, kui aluseks võtta eh, tavaline eh, menetlus ja see on juba järgmisel istungjärgu ajal. E, ja e, vastav komisjon ei ole veel e, läbi rääkinud mandaadi osas ja ka läbirääkimiste komisjoni osas, kes on poolt? vastu? Läb-, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi. siiski üks hetk, palun vabandust, ma ruttasin, et meil on nüüd Äh, muudatusettepanekud üks, neli ja kuus, siin on meil vaja kvalifitseeritud häälte enamust, kes on poolt muudatustele üks, neli ja kuus? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd teine osa, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. seitse kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek kaks langeb ära ja läheme edasi eh, pakki juurde üksteist kuni neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. plokk eh, viis eh, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa kahes osas, esimene osa poolt. teine, vabandust, ütleb kõneleja vastu, erapooletud heaks kiidetud, nüüd teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist langeb ära, kümme poolt, vastu. Ehm, ma kõhklen natuke, nimeline hääletus, kümnes hääletus on alanud, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust hääletus on lõppenud nüüd. tagasi lükatud, sellepärast et meil oli vaja kolmesaja seitsekümmend seitset häält, et see lähe-, läks läbi. kuusteist nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud ning kogu ettepanek hääletus siin piisab tavalisest häälte enamust poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi järgmise raportiga, härra Ilševi raport, mis puudutab artiklit eh, sada kaheksakümmend ja sada kaheksakümmend kaks muutmist kvalifitseeritud häälteenamusega hääletus, juhin teie tähelepanu sellele poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ning eh, otsuse ettepanek lihtne häälteenamus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi härra Wim van de Kampi ettepaneku juurde kahe või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübi kinnituse turujärelevalve. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üks äh, sada, esimene plokk äh, langeb ära ja läheme edasi muudetud ettepanekute poolt, vastu erapooletud hea, heaks kiidetud ning õigusloomne ettepanek, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja heaks kiidetud. nüüd läheme edasi härra Panseeri raporti juurde. põllu- ja metsatöömasinate tunnustamine. me hääletame esimest plokki, kolmsada kakskümmend, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. plokk number kaks langeb ära ja läheme edasi muudetud ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ning õigusloomeline ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Le vote est fermé. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. Nous passons maintenant au vote euh, du rapport de Monsieur Terro sur les paiements par carte. ja nüüd läheme edasi kaardi, interneti ja mobiilimaksete raportiga Sampo Terro. neljakümne esimene lõige, osade kaupa ja esimene osa poolt. vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu tulemused ei ole selged, nii et nimeline hääletus teise osa kohta. hääletus on alanud. heaks kiidetud. ja läheme edasi neljakümne kolmanda lõike juurde, samuti kahes osas, esimene osa poolt. vastu erapooletud heaks kiidetud, teine osa neljakümne kolmandast poolt, vastu, erapooletud. ka selle kontrollime üle, hääletus on alanud teise osa kohta neljakümne kolmandast. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. nii kogu resolutsiooni ettepanek poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud. Läheme edasi härra Elka Traui raportiga varipanganduse kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd proua Costa raport lastekaitse digitaalmaailmas. ja alustame lõikega üheksa kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud. heaks kiidetud proua Costa, kas te soovite sõna võtta? jah, palun. minuto presidente. jah, ainult üks minut, proua president. ma tahaksin meelde tuletada kolleegidele, et täna me tähistame kahekümne kolmandat laste, ÜRO lastekonventsiooni aastapäeva. digitaalmaailm on uueks äh, valdkonnaks, kus tuleb kaitsta laste õigusi ning noorte õigusi. ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre libe komisjoni väga hea töö eest. tegemist on olulise äh, sõnumiga neile, kes jälgivad parlamendi tööd. me siis jätkame teise äh, osaga lõikest üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kakskümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt. kas kontrollime, jah, hästi, kolmkümmend kaks, hääletus on alanud Le vote est clos. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kolmkümmend neli poolt. vastu. erapooletud. tulemused ei ole selged, jällegi paluksin kontrollida elektrooniliselt, hääletus on alanud. Le vote est fermé hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, palun tõstke käed kõrgemale, nii et ma näeksin kergemini. nelikümmend kolm poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud nüüd läheme edasi põhjenduspunkti A juurde, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt K kahes osas, esimene poolt, vastu, teine esimene siiski, ütleb äh, president. kes on esimese poolt? kes on vastu? erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. Äh, põhjenduspunkt L kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. põhjenduspunkt N poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Q poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. T punkt, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kogu resolutsiooni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. õnnitlused raportöörile ja nüüd läheme edasi härra Pekkeri raporti juurde sotsiaalettevõtluse algatus alustame muudatusega üks poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. lõige üksteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud ja kogu resolutsiooni ettepanek poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. õnnitlused raportöörile. ja nüüd teeme pausi, aset leiab pidulik istung. kohale tuleb Haiti president. näen, et ka siin vastuhääli tõuseb. Bien devant, devant, devant une telle protestation sellise protestilaine mõjul teen ettepaneku, et jätkame. Läheme edasi Dissoni raportiga. niisiis, Dissoni raport, number üks muudatusettepanek, nimeline hääletus, kes on poolt? Le vote va se fermer. hääletus on läbi. tagasi lükatud lõige kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kaks, kolmas muudatusettepanek kahes osas. hääletus on alanud esimese osa kohta. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. teise, teine osa äh, hääletage käega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa, äh, käega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksas muudatusettepanek kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kümnes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viies muudatusettepanek käega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lisasoovid, lisas olev soovitus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lisa, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt äh, AE kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt äh, CL nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt CP nimeline hääletus. keegi tõstis käe püsti saalis. jah, pärast, hästi CP nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud resolutsiooni hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud õnnitlused raportöörile meil on veel üks viimane hääletus, teeme kiirelt selle ära, et äh, õigeaegselt valmis saada, härra Neuseri äh, raport, äh, kogu raport korraga poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. proua Stühler jah, ma kahetsen seda, et päevakorda muudeti sellepärast et äh, pidulikul istungil viibis siin äh, Haiti Vabariigi president ja tuletaksin meelde, et Euroopa on peamiseks äh, toetajaks maailmas ning me peaksime vähemalt viisakalt vastu võtma Haiti presidendi, ma tõesti kahetsen, et te muutsite päevakorda, aitäh. ta jõuab just kohe kohale ja